ole. ma olin põllumajanduskomisjonis selle teema variraportöör muuhulgas. ka väga vähe on rakendatud praktikas, paljud meetmed on kujunenud ebatõhusaks, seetõttu me peaksime selle teema juurde tagasi tulema. käesolevaga on üheminutilised äh, sõnavõtud läbi saanud ja järgmisena Äh, raporti lühitutvustus e-kaubandus siseturu väljakujundamine Pablo Arias Echeveria ja raportöör saab sõna kolmeks minutiks, palun. muy buenas tardes. como todos ustedes saben internet y las aitäh! nagu te kõik teate, internet ja uus tehnoloogia on läbi teinud tohutu revo-, revolutsiooni ja see võimaldab edasi arendada ka majandust ja eeskätt e-kaubandust. uued internetikaubandussüsteemid ja uus tehnoloogia, mis meie kasutada on, ei eksisteerinud veel mõni aasta tagasi, nüüd aga on neist saanud igapäevaelu tõsiasi. seadusandjatena on tarvis luua vahendeid kodanike jaoks, mis aitavad lahendada nendega kaasnenud probleemid. see on meie kohustus, mida me peame täitma, me peame ette valmistama teed tulevikuks, tulevastele põlvkondadele ja ületama takistused, mis meie teel on. E-kaubandus on vahend, millel on tohutu potentsiaal aidata parandada konkurentsivõimet meie majanduses ja tugevdada siseturgu. tegemist on vahendiga, mis võib pakkuda suurt lisandväärtust ja tõsta Euroopa ettevõtjate konkurentsivõimet praegusel kriisiajal oluline on, et Euroopa juhid rakendaksid vajalikud meetmed, mis aitavad üle saada takistustest piiriüleses e-kaubanduses Euroopas. tarvis on tõsta tarbijate usaldust äh, selle süsteemi vastu ning äh, seeläbi aidata kodanikel ja ettevõtjatel ära kasutada selle süsteemi potentsiaal. kui me vajalikke meetmeid ei astu, juhtkonnas, siis äh, jääme oma konkurentidest maha. takistustest ülesaamiseks äh, on tarvis mitte ainult ette valmistada siseturg e-kaubanduse toimimiseks, vaid äh, täiendada siseturgu e-kaubanduse erinevate vahendite kaudu tarvis on parandada juurdepääsu internetiteenustele Euroopas, luua ja võtta kasutusele näiteks Euroopa usaldusmärgis, läbi viia vastav monitooring, teadlikkuse tõstmise kampaaniad ja loomulikult seejuures tahame kaitsta isikute andmeid, tarvis on majand-, parandada ka maksesüsteeme e-kaubanduse raames. ning viimaks üks asi, mida veel on oluline rõhutada alaealiste kaitsmine interneti kasutamisel. ma arvan, et kõik need meetmed kombinatsioonis aitavad parandada e-kaubanduse äh, olukorda ja kohandada praegust regulatsiooni tulevikuks ma arvan, et äh, nendest lähtekohtadest äh, lähtudes peaksimegi samme astuma ja seepärast toetaksin seda algatust väga tugevalt. aitäh, nüüd vaba mikrofon. me peame lõpetama kella üheteistkümneks, viis kõnelejat, Roitava, Dekao, Figueiredo, Pasco ja Kelly. ma vabandan teiste ees Te kõik võite esitada loomulikult oma avaldused kirjalikult vastava menetluse raames. proua Roitova. suur tänu. mul on väga hea meel näha, et raportöör on kasutanud ka minu raportit tarbijate usalduse kohta digitaalses keskkonnas, mis võeti vastu parlamendi eelmise ametiaja jooksul kuigi e-kaubandus on viiskümmend protsenti kasvanud, ei ole see kasvanud siiski eh, piisavalt, paljud eh, ettevõtjad ei teeninda internetikeskkonnas teistest riikidest pärit kliente ja kõike seda ajastul, kus eks endiselt eksisteerivad seadusandlikud piirid. mul on väga hea meel ka näha, et raportöör teeb omalt poolt ettepanekuid Äh, interneti turvalisuse tõstmiseks äh, alaealiste hulgas. tarvis on võidelda pornograafia, alkoholi ja tubaka äh, leviku kaudu internetis ja sotsiaalvõrgustike kaudu. Radikao, suur tänu, härra president ja volinik Siguranța tranzacțiilor este esențială. On olemas absoluutne vajadus tarbijate usalduse tõstmiseks e-kaubanduse vastu. seeläbi on paremini võimalik tagada ühisturu toimimist tarvis on parandada nende süsteemide turvalisust kõikidele kasutajatele. oluline on luua ka vastav üle-euroopaline allkirjade, elektrooniliste allkirjade valideerimise organ, nii et see süsteem saaks piiriüleselt tõhusalt toimida. ja ka arveid, mida esitatakse, peaks saama kasutada kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. väga suur osa tehingutest on võimalik läbi viia e-kaubanduse ähm, abil, nii nagu näitas ka Manchesteri äh, e-juhtimise konverents. Figueiredo, ma tahaksin selle teemaga seoses rõhutada kolme punkti, mis minu arvates on olulised. esiteks tähtis on, et tarbijate õigused erinevates äh, riikides ja autoriõigused oleksid äh, omavahel vastavuses ja tähtis on täits-, kaitsta ka laste õigusi ja muuta internetikeskkond nende jaoks turvaliseks e. e-kaubanduse tehingute turvalisus on samuti tähtis teema. mis puudutab komisjoni poolt äh, seatud eesmärke interneti levimisel, siis loomulikult on oluline, et kõikidel Euroopa kodanikel oleksid sellised võimalused vähemalt aastaks kaks tuhat kolmteist. praegu vähemalt kolmekümnel protsendil elanikest ei ole üldse mitte mingisugust äh, interneti juurdepääsu ja kakskümmend protsenti Euroopa Liidu elanikest elab vaesuses kuidas Euroopa Komisjon kavatseb saavutada oma eesmärgi lairibaühenduste tagamiseks kõikidele kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks? härra Paska, palun. suur aitäh, härra president see raport puudutab äh, formaalseid nõudeid selleks, et äh, suurendada internetikaubanduse turvalisust, aga erinevates riikides on kultuurid erinevad. mõnedes riikides on äh, teatud ravimid letimüügis, aga samas on teistes riikides samade ravimite müük reguleeritud. mõnedes riikides saab osta kergemaid narkootikume näiteks, samas kui teistes riikides ei saa neid osta. kui me väga äh, laialt lubame internetikaubandust, siis peaks siin olema väga selged reeglid, et kaitsta neid riike ja kultuure, kus inimesed leiavad, et on vajalik kaitsta noori ja lapsi. ja lõpetuseks härra Sean Kelly, kes e-kaubandus on olnud äärmiselt kasulik nii ettevõtjatele kui tarbijatele aga aspekt, millega ma ei ole rahul ja millele tahan tähelepanu pöörata, on äh, e-pileti müük, eriti kui, kui, kus müüakse kontsertidele ja spordisündmustele pileteid äh, tohutute hindadega, mis ei ole vastuvõetav, ma tean, et äh, minu enda riigis olid jalgpalli finaalid, see oli amatööride organisatsioon, kus hindade maksimumhind oli seitsekümmend eurot, mitte ükski jalgpalliklubi või äh, inimene ei müü pileteid sellest äh, kõrgema hinnaga, kui see, seda tänaval tehtaks, siis nad arreteeritakse, aga samas äh, äh, internetis sai neid ju kolmesaja viiekümne kuni viiesaja euroga äh,. Öeldakse muidugi, et ei saaks neid müüa, kui selle järgi ei oleks nõudlust, aga samas on see minu arvates praktika, mis on ebasportlaslik, ebaaus ja eba ähm, mugav ja mis tuleb kahjuks ka e-kaubanduse levikule aitäh ja nüüd härra De Hucht, komisjon. härra president, austatud parlamendiliikmed, esiteks tahaksin tänada raportööri äh, härra Arias Echeveriat ja parlamenti tervikuna selle laialdase äh, hindamise eest, mis on tehtud Euroopa e-kaubanduse turule. see raport on ajakohane meenutus sellest, et e-kaubanduse turg ei ole veel paljude ettevõtete jaoks reaalsus ega ei ole seda ka tarbijate jaoks äh, fragmenteeritud e-kaubanduse turg on samuti murettekitav sümbol nendest puuduvatest ahelatest äh, siseturul. E-, enamikel tarbijatel on äh, kogemusi kauplemisega äh, ühisturul ja internetis oma ostude teostamine viib nad kontakti paljude ettevõtetega erinevatest riikidest ja nende takistustega tegelemine, mis kodanikel on internetimaailmas, on hea samm selleks, et et äh, täita see lubadus ja ühistu, integreeritud ühiskord reaalsuseks teha. mida saame me teha selleks, et need lüngad täita siseturul ja teha e-kaubandus paremaks? komisjon äh, mõtleb tõsiselt äh, oma vastuse üle, raporti üle, paljud punktid, mis tõstatati, on paljudes dokumentides juba, juba olemas, kaasa arvatud digitaalne agenda raport toob välja kaks moodust, kuidas me võiksime asjadega edasi minna. esiteks, me peame tegema elu lihtsamaks ja kergemaks nii tarbijatele kui ettevõtjatele. me saame seda teha sellega, et harmoniseerime reegleid, näiteks eh, mis puudutab tarbijakontakte. Eh, me peame tegema menetlused vähem kulukaks ettevõtetele selleks, et nad saaksid piiriüleselt eh, toimida, näiteks jäätmete käitlemine, andmekaitsemaksud ja nii arvete esitamine ja nii edasi. see, äh, siin komisjon tervitab äh, raportit tarbijate õiguste direktiivi üle, mis on hetkel Väliskaubanduskomisjonis. Äh, me muudame tarbijate elu kergemaks, kui kehtestatakse Euroopa seadusandlus, eriti mis puudutab teenuste direktiivi, mis keelab tarbijate geograafilise diskrimineerimise Ehm, maksete edastamise parandamine on samuti võtmefaktor e-kaubanduse arendamises. saab teha ka kergemaks selle, et kodanikud ja ettevõtted saaksid ehm, suhelda administratsioon, riigi administratsioonidega. Ehm, volinike grupp tegeleb digitaalse agendaga, et oleks ühtne poliitika lähenemine sellele dokumendile. tuleb uurida ka võimalusi, kuidas saaks kehtestada Euroopa usaldusmärgist eh, e-kaubandusele. teiseks eh, peame paremini rakendama reegleid ja järgima ühisturu reegleid, mis, eh, mida praktikas hetkel ei rakendata. üks lahendus, mis on juba ka raportis, on see, et internetis ostmisele protseduuri lahend-, lihtsustataks ja on ettepanek eh, Euroopa üleseks interneti eh, tüliküsimuse lahendamise süsteemiks e-kaubanduse osas ja et see tuleks paika saada aastaks kaks tuhat kaksteist. tahame ka kindlustada, et tarbijad eh, situatsioonides üle kogu Euroopa saavad kompen-, kompensatsiooni. tehakse ettepanekuid ka kollektiivse kaebuste esitamise jaoks aastaks kaks tuhat üksteist. me ja see on, kõik on äh, usalduse loomise aluseks. riigi ametkonnad tihtipeale teevad koostööd selleks, et ebaseaduslikud äh, praktikad internetis kaotada. komisjon äh, vaatab e-kaubanduse turgu ka oma iga-aastases turu edetabelis ja aasta kaks tuhat üksteist alguses antakse välja teatis e-kaubanduse direktiivi rakendamise kohta ja suunised selle paremaks rakendamiseks. lõpetuseks sooviksin veel kord tänada kõiki, kes on olnud seotud selle äärmiselt kasuliku raportiga ja vabandan ka selle eest, et siin ei ole härra Tallit, kes ei ole siin isiklikel põhjustel, aitäh. Uh, aitäh, härra volinik. täname ka härra Etševeriat selle raporti eest ja kõiki kolleege, kes sõna võtsid, hääletamine toimub homme lõunal järgmine punkt päevakorras on proua Kallo raport intellektuaal-